madame la présidente mes chers collègues et bon après midi la séance tere pärastlõunat kallid kolleegid me alustame täiskogu istungit jätkame aga enne seda ma tahaksin öelda, et protokollid on olemas, dokumendid ka, kas nende suhtes, eriti protokollide suhtes, on mingeid täiendavaid märkusi? ei ole.